niisiis, ja nüüd annan ma äh, sõna taas proua Mogherinile, et ta saaks vastata. suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin äh, ka äh, tervitada omalt poolt meie sõpru, kes on siia saanud tulla. see on, nagu te ka ütlesite, selle konkreetse töö tulemus, mida me mõnikord teeme vaikselt, nähtamatult, kuid see on väga selge näide selle eest, milliseid tulemusi see endaga kaasa toob ma tahaksin ähm, puudutada siin mõningaid aspekte, mis siin äh, mainimist leidsid ja äh, ma leian, et see ähm, toetus, mida ma siin kuulsin, on midagi väga head ja ma loodan sellele, sellepärast et tegemist on olnud kollektiivse tööga äh, ja nüüd on tegemist kollektiivse nii-öelda järeltööga, et me saaksime tegudele asuda. kõigepealt mõned parlamendisaadikud tahtsid teada, kas me Äh, äh, defineerime oma tegevusi väärtusena rohkem tulevikus, kui seda siiani teinud oleme. Äh, strateegia alustalaks on see, et meie väärtused ja meie huvid käivad suuresti käsikäes on üks element meie väärtuste koha pealt, mida see strateegia just eriti rõhutab ja selleks on see, et selleks, et me saaksime oma tegevustes olla järjepidevad, peame me oma väärtustele truuks jääma kõigepealt eh, oma sisepoliitikates ning eh, omaenda käitumises. Eh, see peegeldab ka neid elemente, mida mõned kolleegid siin esile tõstsid mis tahes äh, globaalne strateegia saab alguse ikkagi kodust ja mis tahes äh, välissuunaline usaldusväärsus äh, on seotud sisese tugevusega ja seetõttu praegusel Euroopa Liidu jaoks raskel ajal on väga oluline mõelda meie ühistele kohustustele Euroopa kodanike ja muu maailma suhtes teiseks ma ütlesin, et väärtused ja huvid käivad käsikäes, mõelgem kas või sellele vastupanuvõimele, mis eh, on meie strateegia keskmeks. Eh, seda ma mainisin oma esimeses sõnavõtus ka, eh, ma räägin meie ühiskondade vastupanuvõimelisusest ja see on investeering meie endi julgeolekusse ja kui me seda strateegias mainime, siis me ei maini seal ainult mitte institutsioonide tugevust, vaid ühiskondade vastupanuvõimet, see hõlmab inimõiguste kaitsjaid, kodanikuühiskonda äh,, ja nende vastupanuvõimet ja see hõlmab ka iga kodaniku kohta äh, oma kogukonnas, oma ühiskonnas, kas see puudutab ainult väärtusi või ka huve, äh, mina leian, et see strateegia peegeldab äh, seda ühist arusaama, et sel juhul, nagu ka paljudel teistedel juhtudel, oma väärtustele truuks jäämine tegelikult vastab ka meie huvidele. me eksiksime, kui me need kaks asja omavahel vastuolu seaksime. järgmiseks ma tahaksin keskenduda ühele asjale, mida eh, mitmed kolleegid tõstatasid. Eh, üks kolleeg tegi seda negatiivses võtmes ja kolleeg Danjean tegi seda positiivses võtmes, see puudutab äh, Äh, suutlikkuse suurendamist äh, julgeoleku valdkonnas, jah, tõsi on see, et meil läks kolm aastat aega, et selleni jõuda. eile kolleegium, nagu te võib-olla teate, siis võttis paketi vastu äh, suutlikkuse suurendamises kontekstis julgeoleku teemades ja ma pean ütlema, et see ei ole meie arenguinstrumentide äh, suunamine sõjaväelisesse lähenemise, ei, hoopis vastupidi. Äh, see on vastus äh, meie Aafrika sõpradele ja mitte ainult valitsustele ja institutsioonidele, vaid ka kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes ütlevad meile, et olgu tegemist Aafrika sarve, Nigeeria või Saheliga, et kui on mingi territoorium, kus ei ole elanikkonna baasturvalisust tagatud, siis võib Äh, mis tahes arendusi seal püüda teha, aga need äh, püüdlused ei jõua kusagile ja need ei ole tõhusad, sellepärast et ähm, kõige esmane ähm, õigus, õigus julgeolekule, turvalisusele peab olema tagatud. see loomulikult ei tähenda seda, et äh, me suuname ressursse ühest kohast teise, see lihtsalt ütleb seda, et me peame oma ressursse ühtsemalt kasutama ning ähm, vastama eh, elanikkondade vajadustele, kellega me koostööd teeme ja kõik need sõnumid, mida me sealt saame, ongi just sellesuunalised. me peame eh, ka julgeoleku eh, teemadel tööd tegema, nagu me arenguküsimustes töötame, me oleme alati öelnud, et ilma julgeolekuta ei ole arengut ja ka vastupidi, ja nüüd me peame ka need sõnad tegudeks pöörama ja ma arvan, et eile vastu võetud pakett on midagi, mis äh, on äh, meie suutliku kontekstis, suutlikkuse kontekstis väga oluline see pakett ellu rakendada. Äh, meil on erinevaid instrumente, mis hõlmavad erinevaid valdkondi, aga me peame neid instrumente kasutama võimalikult koherentselt ja ühtselt. mulle esitati ka konkreetne küsimus osa strateegiast on äh, see, et äh, liikmesriikidelt saab paluda, et nad aktiivselt panustaksid äh, spetsiifilistesse välispoliitikatesse, mis on ühiselt ära otsustatud ja vastu võetud. tõesti, see on strateegia osa, mille peale mõeldi väga hoolikalt, te võite seda isegi ette kujutada ja see vastab asjaolule, et ühest küljest me peame tagama ühtsuse mitte ainult kahekümne kaheksa liikmesringi hulgas, vaid ka erinevate institutsioonide vahel, see hõlmab ka seda parlamenti siin, ja seda äh, tehaksegi äh, institutsioonide koostööraamistikus, aga äh, olukordades, kus on vaja või osutub vajalikuks see, et üks liikmesriik või liikmesriikide rühm või isegi mõni parlamentaarne delegatsioon peaks täiendama seda tööd, mida me teeme ühiselt, äh, siis sellistel juhtudel võib tõesti olla lisandväärtus selles, et neid asju tehakse koordineeritult, ja läbipaistvalt äh, nende riikidega äh, või riikide rühmadega, kuid seda tehakse täieliku läbipaistvuse egiidi all mina ei karda kunagi selliseid algatusi, olgu see siis äh, selline, mis puudutab riikide rühma, parlamentaarseid delegatsioone äh, või muid äh, vorminguid. oluline on see, et see kõik toimuks ühtses raamistikus ja eesmärgiks on meie ühine eesmärk ja me ei tohi karta lisandväärtust, isegi kui see on ainult osaline, oluline on see, et see kõik oleks osa ühtsest ja terviklikust poliitikast. siinkohal ma jõuan nüüd põhivajaduse juurde paljud rääkisid ka sellest. põhivajaduseks on praegusel hetkel tagada see, et Euroopa kodanikele tagatakse õigus julgeolekule ja turvalisusele. see aga tähendab seda, et Euroopa Liit peab tegutsema Euroopa Liiduna, ta peab tegutsema ühtselt. mõned saadikutest ütlesid, et ja seda inglise keeles ei mainitud, aga öeldi, et on vaja rohkem võtta arvesse neid arvamusi, mis on äh, vastupidised sellele põhimõttele, et tuleks teha koostööd. et tuleks rohkem kuulata seda, et teie valitud tee ei ole kõige õigem. ma väga vabandan, aga mina selliseid hääli selles valdkondas kuulama ei hakka, sellepärast et kui on üks valdkond, kus Äh, me seda teha ei saa, on just meie tegevus maailmas ja see puudutab äh, meie kodanike julgeoleku tagamist. välissuunalises poliitikas ei ole mingisuguseid selliseid valdkondi, kus üks liikmesriik äh, üksinda, iseseisvalt, olgu ta kui rikas, tugev või edukas kui tahes, on tõhusam üksinda, kui me kõik koos oleksime. terrorismivastane võitlus, arengutegevus, rändevoogude haldamine, terrorismivastane võitlus, ei ole sellist teemat, vajavad sellist valdkonda, kus äh, oleks äh, võimalik olla tugevam üksinda kui ühiselt. ja mina usun, et äh, siin valdkonnas on väga selgelt näha see, et võimalused on üleilmsed, ohud on üleilmsed, kõik meie riigid võrreldes muude maailma riikidega on tegelikult väikese suurusega riigid, äärmisel juhul keskmise suurusega riigid me ei ela enam impeeriumide ajastul, sellest on paar sajandit juba möödas, ja me peame reaalsusele näkku vaatama. ja meie tugevus on ühtsuses ja meie partnerid üle kogu maailma näevad eh, seda vägagi selgelt ja, ja, ja saavad aru meie jõust, aga sageli me ei mõista oma jõudu Euroopa Liidu siseselt me peame oma potentsiaalse jõu ära kasutama. Äh, sa võid olla piisavalt tugev, aga kui sa ei mõista seda ja seda ära ei kasuta, siis ei ole sellest midagi kasu. Äh, me peaksime kasutama ära selle strateegia selleks, et äh, meie ühised visioonid ja tegevused muuta enesekindla globaalse mängija tegevuseks, paljud ütlesid seda ka. ma tean, et mõned ütlesid ka, et see strateegia on liiga ambitsioonikas ja ebarealistlik, mõned ütlesid, et see on liiga realistlik ja mitte piisavalt ambitsioonikas jällegi. meil on vaja mõlemat, me vajame realismi ja ambitsioonikust. asjad on pidevas muutumises, maailm on muutumises nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väljaspool. me näeme asju, mida me mõned kuud ja aastad tagasi ei suut-, oleks suutnud uskuda ja me peame mõtlema, et eh, kas me tahame, et muudatused tuleksid väljaspoolt või et kas me suudame eh, ise kujundada seda muutust, eh, mis aset leiab ja ma arvan, et me suudame kõik instrumendid ja jõu kokku võtta, kui meil on poliitiline tahe seda teha. meie kodanikud tahavad, et me seda teeksime, see on nende huvides, suur aitäh, aga nüüd liigume edasi järgmise teema juurde, aga see on muidugi presidendi asi, see välja.